Ehm, meie kodukorras, ehm, selle alusel esitati palve kaitsta parlamentaarset puutumatust. aga nüüd mingem edasi järgmise punkti juurde. vastavalt ehm, neljandale reeglile, esimesele lõikele võtab Euroopa Parlament arvesse seda, et äh, härra Moika Kleve, äh, härra Pendergast ja ähm, Sampo Tero on uued parlamendiliikmed ja äh, selle ajani, millal siis nende ähm, dokumente korral- äh,, kor-, kontrollitakse, võtavad nad osa parlamendi tööst ja Sloveenia võimud on mind informeerinud selles osas, et äh, härra äh, Zoran äh, Tave asemel tuleb ähm, teine inimene ja härra Kleeva tuleb tema asemel ja mulle öeldi ka, et härra Kelly asemel tuleb Phil Prendergast eh, siia alates kolmeteistkümnendast aprillist eh, kaks tuhat üksteist ja mulle öeldi ka, et härra Timošoni valiti eh, Soome parlamendi ja sellepärast kahekümne kuuendast aprillist kaks tuhat üksteist tuleb tema asemele Euroopa Parlamendi Sampo Terho ja ma nüüd ei tea, kas uued parlamendiliikmed on praegu meie kojas olemas, nad võiksid ennast tutvustada. suur tänu. järgmine parlamendiliige. suur tänu ja nüüd kolmas uustulnuk. kolmas kolleeg, kas ta on siin saalis praegusel hetkel? ei ole näha. suurepärane